il presidente Buongiorno. tere hommikust kõigile. me oleme siin nii-öelda omavahel. istung on avatud mul on teada, Anne Libe komisjon otsustas alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa C lõige üks kodukorrast raport, mis on aluseks mandaadi andmisele läbirääkimiste pidamiseks, on kättesaadaval täiskogu koduleheküljel ning selle pealkiri avaldatakse eh, istungi päevakorras. vastavalt eh, kodukorra artiklil kuuskümmend üheksa C lõige kaks, kui teatud arv eh, saadikuid või fraktsioone Äh, äh, mis jõuab teatud lävendini, võivad äh, kirjalikult taotleda enne homset arutust, arutleda otsust läbirääkimiste pidamiseks, kui selliseid taotlusi ei esitata, võib vastav komisjon alustada läbirääkimisi. ja nüüd lähme päevakorra juurde. kõigepealt arutame Elizabeth Gardini raportit liidu kote-, kodanikukaitsemehhanismi kohta ning annan sõna äh, raportöörile proua Gardiini, teil on nüüd sõna. suur aitäh teile, president. täna on meil äh, Eh, võimalus kirjutada üks kaunis lehekülg Euroopa Liidu ajalukku ning tahaksin tänada kiiresti kõiki neid inimesi, kes on koostööd teinud selle tulemuse nimel, kaasraportööre ning ka kogu parlamenti, kes on näidanud üles eh, suurt paindlikkust ning eh, võimet eesmärgipäraselt tegutseda selle mehhanismi tugevdamise nimel ning suutnud üle saada ka teatud kahtlused ja kõhklused ja murekohad liikmesriigide jaoks ning need eh, suutsid üle saada need eh, riikide murest, kes kartsid, et tegemist on sekkumisega eh, euro-, riikide siseasjadesse, kuid samas Euroopa kodanikud soovivad Euroopa tsiviilkaitset ning nad soovivad, et Euroopa institutsioonid toetaks neid katastroofi järgselt olukorras, kus liikmesriikide valitsused ja kohalikud omavalitsused ei suuda olukorra lahendamise nimel tege-, tegutseda. näiteks suvised tulekahjud Portugalis, kus äh, hukkusid mitmed inimesed äh, äh, ning majanduslikud kahjud olid tohutud, oli meil vaja Euroopa tsiviilkaitsemehhanismi, see aitaks meil sellistest katastroofidest kiiremini üle saada ning üle aasta toimunud arutelude järel komisjonis ning Euroopa Komisjoniga ning tahaksin tänada ka volinik Stiljanides tema avalduse eest, on meil välja töötatud selline instrument, mis peaks toimima, töötasime välja Rescue, mis see on selline? see on uus instrument, mis koosneb lisavahenditest äh, lisaks juba olemasolevatele liikmesriikides. selle rescue ulatus on tugevdada äh, reageerimisvõimet äh, kohast, kus vajalik osu-, vajalikuks osutub, oluline on muidugi ka ennetus, üldine ettevalmistus, Euroopa Liit peab olema liikmesriikide kõrval, et äh, katastroofidest üle saada, seda nii looduskatastroofidest kui ka rünnakutest, mis äh, kahjuks võimalikud on äh, näiteks äh, keemiarelvade, tuu-, radioaktiivsete ainete, bioloogiliste relvade kasutamise tagajärjel, sest praegused uuringud näitavad, et, et selliselt tegutsedes on võimalik ka vähendada CO2 heiteid maailmas tahaksin äh, itaallasena meenutada ka inimest, äh, kes lahkus meie seast äh, kahekümne kuuendal jaanuaril Giuseppe Zamberletti, kes on Itaalia tsiviilkaitse isa ning temas, mingis mõttes on ka Euroopa tsiviilkaitse isa, tahaksin tänase päeva pühendada talle ning tahaksin teda meenutada täna siin, sest äh, me töötasime ju välja teatud mõttes e- Erasmuse tugevdades juba olemasolevat koostööd liikmesriikide vahel, mis on seni üsnagi ummerane ja laialivalguv, seega on tegemist äärmiselt olulise instrumendiga, meil on olemas äh, ka äh, võimalus tunnustada inimesi, kes äh, suudavad tegutseda mitmes liikmesriikides. mul oleks hea meel, kui me saaks oma tööd alustada, tunnustada seda suurt itaallast äh, ta alustas ilma igasuguse toetuseta oma tegevust eh, ning kui ta meid täna näeks, siis ta naerataks meile selle hea tulemuse eest, aitäh! suur aitäh! ka mina, ütleb eh, juhataja, mälestan ühest teiega härra Zambelletit, eh, tundsin teda hästi, järgmisena saab arengukomisjoni nimel sõna kolleeg Zovko. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, uvaženi povjereniče, na početku bih željela čest... Suur tänu, kolleegid! Teie lahkel loal tahaksin kõigepealt alustada kiidusõnadega. proua Gardini tegi ära hea töö kodanikukaitsekomisjoni ja kodanikukaitsemehhanismi analüüsides. tahaksin tänada ka kolleeg Stiljanidest mina isiklikult äh, koostasin arvamuse ning rõhutasin selles arvamuses, et liikmesriikide võimekust kodanikukaitse valdkonnas tuleb kindlasti parandada. erinevate liikmesriikide kodanikukaitsemehhanismid peaksid äh, üksteist täiendama. uus kodanikukaitsevahend peaks aitama ka riske ennetada, riske ette ära hoida viimase paari aasta jooksul on olnud meil mitmeid metsatulekahjusid iseäranis äh, Lõuna-Euroopas ning pole vähimatki kahtlust, et me peame midagi ette võtma. ning pöörduksin äh, liikmesriikide poole ning paluksin, et need riigid, kes ei saa täiel määral osaleda, saaksid äh, mingi osa transpordikuludest näiteks viiskümmend protsenti transpordi jaoks. Horvaatia jaoks on see tähtis, see aitaks meil paremini ellu viia ennetavaid meetmeid. Rescue EU mehhanism peaks aitama liikmesriikidel kontrollida öö, selle kasutamist praktikas ning ma tahaksin, et ähm, kodanikud ei tunneks ennast isoleerituna. ma annan sõna volinik äh, Sili-, Stiljanidisele, ma tänan teid, et te siia tulite. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid. pöördusin teie koja poole pisut rohkem kui aasta tagasi, et rääkida, milline on meie ettepanek selleks, et Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi tugevdada. nüüd on möödunud aasta ning parlament asub täna hääletama kõige ambitsioonikama Euroopa kodanikukaitsemehhanismi üle, mis on kunagi ilmavalgust näinud. parlament hääletab täna dokumendi üle, mis tegelikult oma olemuses paar aastat tagasi veel oleks olnud poliitiliselt mõeldamatu. me oleme siin sõprade keskel. olen otsekohene. ütlen ausalt, et see töö oli raske, raske oli viin-, veenda liikmesriike, et me peame minema seda teed, asju niiviisi uuendama kuid lõpuks õnnestus meil siiski see ambitsioonikas äh, ühine algatus läbi suruda. nii et olen täna väga uhke selle üle, et olen eurooplane, olen Euroopa kodanik. tahan, tahan tänada ka raportööri Elisabetta Gardiinit kogu südamest tema suurepärase juhtimisoskuse eest ning äh, minu tänusõnad ka kõikidele kolleegidele, kolleeg Sovka, kallis kolleeg Fernandes äh, ja kõik teised fraktsioonide esinejad ning äh, raportöörid, suur tänu fraktsioonidele endile, suur tänu Euroopa Parlamendile üldiselt, et Euroopa Parlament on toetanud seda läbimurdelist algatust Teie poliitilise toetuse tulemusena Resk EU saab oma tööd teha metsatulekahjude kustutamisel järgmiste aastate jooksul ning äh, me kõik täidame oma ühist kohust, kaitseme meie kodanikke, päästame elusid ning äh, kaitseme nende elatist. õigusega nõudsite, et meil oleksid tagatised, millega oleks tagatud äh, rohkem äh, võimekust kriisiolukordadeks. võin teile kinnitada, teeme tihedat koostööd liikmesriikidega selleks, et RESK EU üleminekufaas algaks ja algaks võimalikult kiiresti, et me saaksime aidata kaasa võimalike metsatulekahjude kustutamisele Euroopas juba kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal liikmesriikide reaktsioonid on olnud positiivsed ning tahaksin tänada neid selle mõistva suhtumise eest. olgem ausad, looduskatastroofid ei kao kuskile. paraku muutuvad nad üha sagedasemaks, üha intensiivsemaks, äh, seda kliimamuutuse tõttu. see ei ole kellegi libauudis, see juhtub meie oma silmade all ning me peame midagi ette võtma RESK EU abil püüame me olla paremini valmis selleks, et astuda vastu nendele looduskatastroofidele, mis meie silme all lahti rulluvad kliimamuutuse tõttu rohkem tuleb rõhku panna valmisolekule ning ettevalmistustöödele, ennetusele. Euroopa Parlamentki omalt poolt ütles, et see on prioriteet ning meie omalt poolt oleme andnud endast parima, et pakkuda paremat toetust liikmesriikidele teabevahetuseks ning üksteiseks, üksteiselt õppimiseks. kallid kolleegid tagasihoidlikult öeldes võib öelda, et Euroopa kodanikukaitses algab täna uus ajastu. Euroopa kaitseb meid, ütlen ma kõikidele kodanikele. ning lõpetuseks toonitan veel kord, et me kõik võime täna olla uhked selle saavutuse üle. tõesti suur tänu teile teie pühendunud töö eest suur tänu teile ka tähelepanu eest. suur aitäh, volinik, järgmisena saab eelarvekomisjoni nimel sõna härra Fernandes. suur tänu, Euroopa soovib kaitsta inimelu kaitse peab olema meie jaoks prioriteet. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli Portugalis kohutav kategooria katastroof. üle saja inimese hukkusid. ja me ei taha, et see korduks. see uus kodanikukaitsemehhanism näitab, et Euroopas valitseb solidaarsus. see uus mehhanism näitab, et üksinda ei saa me olla oma ülesannete kõrgusel. me peame jagama äh, julgeoleku ja kaitse valdkonnas äh, ka natukene oma suveräänsust, sellepärast et sel moel saab meie suveräänsus äh, tegelikult äh, jõudu juurde. ma ei mõista äh, liikmesriike, kes sellist lähenemisviisi ei toeta. solidaarsus on siin oluline veel üks asjaolu, finantsministrid tahtsid kokku hoida kakssada miljonit eurot ega ei soovinud meie soovitusi selles küsimuses arvesse võtta. see on naeruväärne. meiega tahaksime tänada kolleege Gardiinit ja Steljanidest, kes tegid tööd tõhusalt. meie tahame, et ka Euroopa sama tõhusalt kaitseks Euroopa kodanikke ning päästaks neid. Liiner. ma ei näe kolleeg Linaari äh, saalis nüüd annan sõna fraktsioonide esindajatele, kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna härra Kambus äh, pooleteiseks minutiks, ma paluksin, et ei peaks kinni oma kõneajast. Eh, suur tänu, härra esimees, volinik Euroopa ehitatakse üles, toetudes äh, sõprusele ja vendlusele, peame seda täna jälle meenutama solidaarsuse eurooplaste vahel võtab aluseks eh, elementaarse põhimõtte teineteise aitamise osas. nägime seda Portugali ja Galiitsia metsatulede kahju, tulekahjude ajal. samas peame olema endaga ausad, eh, midagi on valesti, kui Euroopa ei ole see, kes esimesena reageerib selliste katastroofide puhul. seega arvame, et tsiviilkaitsemehhanism Äh, on äh, selline valdkond, mida saab äh, põimida Euroopa vabatahtliku teenistusega, saame olla uhked selle üle, näidates, et näit-, saame näidata, et üheskoos suudame oma väljakutsetest üle saada, seega tahaksin tänada kolleeg Gardinit tublide tulemuste eest ning samuti ka selle eest, millist mõju avaldab äh, see äh, mehhanism tulevikus Euroopas. sotsialistide nimel saab sõna kolleeg Andrulakis, kaheksa pooleks minutiks. Ta teleftea hronja se polus apo tus polites se Evropaikis Enosis. aitäh. viimastel aastatel on paljud Euroopa kodanikud hakanud arvama, et meie institutsioonid ja mehhanismid on kasutud, võib-olla isegi vaenulikud aga samas on ju näha, et me oleme pingutanud selle nimel, et paika panna Euroopa kodanikukaitsemehhanism, mis on tõeline solidaarsuse mehhanism meie kodanike jaoks. me toetame nõrgemaid, siin on ka eetiline lähenemine keskkonna suhtes, kõik sai alguse katastroofilistest Portugali metsatulekahjudest, aga kes oleks võinud ette kujutada, et läbirääkimiste jooksul leiab aset veel üks katastroof, ehk siis need tohutud tulekahjud Ateena lähedal. Need katastroofid näitasid, et meil on tõesti vaja öö, öö, suutlikkust reageerida kiiresti, et aidata meie kodanikke kliimamuutuste arvesse võttes ei suuda me riiklikul tasemel neid pro-, probleeme lahendada äh, ning üheskoos oleme me tõhusamad. meil on veel pikk tee minna ning meie teel on ka palju takistusi, kui me liigume Euroopa suunas äh,, kus valitseb solidaarsus, selle eest aga mõned ei soovi maksta. meil on vaja tõelist riikidevahelist solidaarsust, me nüüd loeme selle e, tsiviilkaitsemehhanismi, kus on öö, e, erine, piisavalt raha, lennukeid, inimesi ning Euroopa maksab peaaegu kõik selle kinni, see tähendab seda, et ükski riik ei jää kaitseta. samal ajal e, ka varustuse parandamise eest maksab seitsmekümne viie protsendi ulatuses Euroopa Kreekas kriisi tõttu on olnud meil väga keeruline nendele katastroofidele reageerida ning see, selline abi on hädavajalik. jätkame solidaarsusteel, me lükkasime esialgse ettepaneku tagasi, sest sellega sooviti karistada mõningaid riike, mis kasutavad seda instrumenti sagedamini. me palusime ja komisjoni ja komisjon tuli meile ka vastu äh,, muuta äh, olukorda, kus võetakse arvesse ka liikmesriikide tegevuskavasid, mis juba paigas on. iga riigi inimesed peavad tundma end turvaliselt ning eh, uus süsteem aitab praktiliselt eh, riike eh, katastroofidega hakkama saada. ECR nimel härra Kerike. ECR fraktsiooni nimel sooviksin ma raportööri ning kõiki parlamendi, nõukogu ja komisjoni kolleege tänada selle institutsioonide vahelise kokkuleppe eest, mis võtab arvesse meie kõikide soove. Euroopa Liit võimaldab nüüd liikmesriikidel äh, katastroofide tagajärgedega tegeleda, kui nende enda ressursse napib. võttes arvesse äh, eelkõige viimase suve suuri metsatulekahjusid ennem seda suve ei, ei olnud meil eh, eraldi spetsiaalseid lennukeid näiteks, millega võidelda metsatulekahjudega. siin on, on tõesti vaja rohkem koostööd, varem seda pole piisavalt olnud, katastroofide puhul on väga oluline ka omavaheliste kogemuste vahetamine ning eurooplastel on siin vastutus ka ülemaailmsel areenil. aitäh, proua Jäädenmägi, poolteist minutit. arvoisa puhemies lugupeetud juhataja, suur tänu raportöör Kardeenile, töö oli hea. on üsna eriline, et selle töö lõpptulemus on see, et peamiselt vastutavad päästeteenistu-, teenistuste eest siiski liikmesriigid ning äh, Euroopa Liidule jääb ainult viimane võimalus. ükski liikmesriik ei pea äh, kodanikukaitsemehhanismi nii-öelda teistele liikmesriikidele usaldama, see oleks ohtlik, see oleks vastutustundetu, sellepärast et me ju kõik teame, et kui katastroof aset leiab, tuleb kohe asuda tegutsema ning esimesed hetked ongi kõige olulisemad. kui peame pikalt ootama, kuni päästeteenistus kohale jõuab Euroopa teisest otsast, on kahju kümme korda suurem kui siis, kui tegutsetaks kohe. liikmesriigid peavad siis olema need, kes peamiselt vastutavad kahju ärahoidmise eest. aga ka Euroopa Liidul on muidugi oma roll, Euroopa Liidu roll ei ole sugugi mitte vähetähtis ning koostöö näiteks ennetustöö valdkonnas, ettevalmistustöö valdkonnas on midagi, mida tuleb teha tõhusamalt ning samuti tuleb tegeleda koordineerimisega. kõik liikmesriigid peavad aga peamiselt siiski ise oma päästevarustuse eest hoolt kandma. oluline on aga see, kuidas tehakse koostööd siin on juba nii mõnigi kord toodud esile metsatulekahjusid. ka metsatulekahjude valdkonnas peame tegema ennetustööd selleks, et neid tulekahjusid ei leiaks enam rohkem aset. see on võimalik ja seda tuleb teha. aitäh. see on nüüd üks väheseid häid uudiseid Äh, mis viimastel aegadel Euroopa institutsioonidest tuleb. ning seda tänu äh, härra Stiljanidis, härra voliniku ja, ja Euroopa Parlamendi poolsele survele ning äh, nõukogu ja parlamendi vahelisele koostööle. nii suutsime me vastu astuda kõhklustele me oleme näinud äh, kohutavaid inimohvritega metsatulekahjusid ja üleujutusi Kreekas, maavärinaid Itaalias, aga metsikud metsatulekahjud olid ka Rootsis. ehk siis äh, nüüd mõistab ka Põhja-Euroopa, et ohus ei ole ainult lõunapoolsed riigid. ning liikmesriikide pingutustega peaks kaasas käima ka Euroopa-poolsed instrumendid, et äh, tegevus oleks tõhusam. tänu Euroopa Parlamendile on nüüd meie mehhanismi meha-, struktuur oluliselt parem. me oleme astunud mitu olulist sammu edasi ning seetõttu ma arvan, et parlament ulatuslikult seda ka toetab. aitäh, kuulasime ära fraktsioonide esindajad, nüüd järgmised kõnelejad, härra Mandl kõigepealt poolteist minutit austatud härra president, härra volinik, kolleegid. minu kodumaal Austrias näitas äh, äh, tänane talv, et äh, päästeamet, tuletõrjujad ja muud sarnased inimesed on suurepäraselt ette valmistanud ennast nii kohalikul kui reg regionaalsel tasandil Euroopas Äh, aga äh, peame me olema valmis üksteist aitama, kui äh, meil on tegemist suurte katastroofidega, milleks on võimatu ette valmistuda ning millel on regionaalsed mõjud, seetõttu see uus mehhanism on tervitatav, ma nõustun paljude kolleegidega, kes ütlesid, et meie siin parlamendis suutsime seda ettepanekut ka märkimisväärselt Äh, parandada, see on nüüd vähem tsentraliseeritud ning vähem bürokraatlik ning äh, Austria eesistumise ajal lõpuks jõuti ka läbirääkimistega ühele poole, nii et me saame siin parlamendis hääletada. komisjoni algne ettepanek äh, nägi ette liiga palju käska, käske ja keelde ja kontrolle, nüüd aga on meil pakett, mis keskendub eelkõige toetusele ja koostööle toetatakse kohalikke ja regionaalseid võime ning Austria eeskuju on, on siin loomulikult mõistlik ka arvesse võtta, aitäh. järgmisena poolteist minutit, kolleeg Zorinjo. Um aitäh, see mehhanism on oluline järgmine samm Äh, Euroopa katastroofikaitsekavas. liikmesriigid saavad üksteist nüüd toetada ning Euroopa Liit saab mängida koordineerivat rolli. ennem öö, äh, oli see tegevus suuresti vabatahtlik ning võis näha, et ei nappinud mitte solidaarsust, vaid vahendeid Euroopa Liit saab nüüd olukorda parandada solidaarsusest, solidaarsus on nüüd muutunud konkreetseks, nii saame me meie kodanikke paremini aidata. liikmesriigid saavad nüüd paremini ennast kaitsta, oma vahendeid paremini, tõhusamalt kasutada me ei saa, nüüd, nüüd ei saa enam ka äh, peituda bürokraatlike va-, äh, üksikasjade ja vaidluste taha. mina olin ka äh, selles küsimuses raportöör ning esitasid, esitasin ka komisjonile kirjaliku küsimuse rahastamise kohta see teema, see dokument tuleb veel selle mandaadi jooksul vastu võtta, sest ega katastroofid meie järele ei oota. kõlab väga hea. härra president, härra volinik, on positiivne ja soovitav see, et üksteist aidatakse, kui er,, eriti kui on tegemist suurte katastroofidega. nii, loomulikult tuleb äh, vahendeid ühendada, tegevust koordineerida. Euroopa Liit ei ole senini teinud kõike, mis tema võimuses on olnud. Portugalis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, olid katastroofilised metsatulekahjud ning seal oli ka puudujääke äh, näha. me peame, äh, pigem on sageli hoopis meie vahendeid vähendatud nii et katastroofide ennetus on keerulisem. see toob kaasa uusi katastroofe. inimestel aga peab olema võimalus ennast kaitsta. senini pole seega tehtud kõike, mis meie võimuses, et olukorda parandada. oluline on see, et äh, käsuahel jääb riiklikule tasemele. komisjoni algses ettepanekus nähti ette teistsugust süsteemi, aga see on nüüd parandatud. ja nüüd algab vaba mikrofoni äh, voor äh,. härra äh, kolleeg äh, <clears throat> Kabesson, tänan äh, härra president, tahaksin tervitada selle mehhanismi kasutamist, mis äh, suurendab Euroopat. see vähendab looduskatastroofide negatiivset mõju Euroopa Liidule. tahaksin eelkõige rõhutada vajadust solidaarsusfondi eh, ümber kujundada, see aitab ette valmistada reaktsiooni sellistele katastroofidele. me peame eh, kasutama eh, selliseid võimalusi, mis aitaks garanteerida kiiret ja tõhusat reaktsiooni. oluline on ka see, et et toetuse saamine võetakse arvesse, selle väljaarvutamisel võetakse arvusse reaalset SKP-d koha peal, sest näeme, kuidas aitatakse rikkamaid piirkondi ja vaesemad abivajajad piirkonnad jäetakse välja. ma olen teadlik sellest, et see määrus sellega konkreetselt ei tegele, aga tahaksin siiski rõhutada sellise fondi vajadust ja, ja solidaarsusfondi ümbervaatamist järgmisena saab sõna kolleeg Marias. tänan teid, president. me teame, et äh, sellised katastroofid muutuvad aina sagedasemaks seoses kliimamuutustega. me tean, et meid on tabanud mitmed looduskatastroofid äh,, näiteks Attikas ja Ateenas olid katastroofilised äh, üleujutustes, sada inimest hukkus, äh, toimusid kohutavad metsatulekahjud äh, Portugalis, maavärinad Itaalias, kus palju said, inimesed said surma ning see näitab, et Euroopa Liidul on vaja tsiviilkaitsemehhanismi, mis on oma iseloomult tõeliselt solidaarne ning ma arvan, et on astutud samme äh, Äh, õiges suunas. liikmesriigid saavad aru, et ei saa karistada selliseid riike, <clears throat> mis äh, sooviksid sellist mehhanismi kasutada, sest õnnetuseks looduskatastroofid näitavad, et sellised mehhanismid on vajalikud. me peame lihtsalt otsustavamalt äh, tegutseda, tegutsema selleks, et toetada riike, millel tõeliselt abi on vaja. järgmisena saab sõna kolleeg Kadenbach härra president. härra president, tänane arutelu näitab veel selgelt veel kord, et katastroofi kaitseprobleemile peame me lähenema mitmest aspektist, see, tegemist on kliimakaitse, planeerimis- ning ennetusvaldkondade kokkutoomisega, me peame kõiki neid aspekte arvesse võtma, meil on vaja head seiresüsteemi ning minu arvates täna arutusel olev äh, Äh, ning loodetavasti varsti vastuvõetav kodanikukaitsemehhanism aitab, annab olulise panuse sellesse, et me saame eurooplastele öelda, et katastroofide puhul hoiavad eurooplased kokku. Äh, eraldi piirkonnad, regioonid äh, või liikmesriigid ei pea üksinda hakkama saama, vaid kui tegemist on kriisiga, siis Euroopa on valmis toetama teadmiste inim- ja rahaliste ressurssidega. olgu siis tegemist loodus- või inimese poolt põhjustatud katastroofidega, peame me võimalikult kiiresti ja tõhusalt saama reageerida. ja järgmisena saab sõna kolleeg Euroopa. tänan, härra president, volinik praegune arutelu küsimus on väga oluline. praegusel hetkel on selge, et üksi ei saa liikmesriigid oma probleemidega hakkama, näiteks eh, me teame, nagu eh, me teame, millised probleemid on seotud Valgevenes eh, tuumajaama ehitamisega see ehitus toimub rahvusvaheliste standardite rikku, rahvusvahelisi standardeid rikkudes ning see toimub kõigest kakskümmend kilomeetrit Euroopa välispiirist, äh, seega on tegemist äh, tohutu suure võimaliku riskiga. tahaksin paluda Euroopa Komisjoni kas Euroopa Komisjon teeb kõik selleks, et survestada Valgevenet, et see peaks kinni rahvusvahelistest reeglitest ja kohustustest? kas äh, komisjon kavatseb teha midagi selleks, et, et sellise võimaliku katastroofi, katastroofi ohvreid kuidagi toetada. härra eh, Caputo, otsus tugevdada Euroopa Tsiviilkaitseametit eh, on eh, väga vajalik, sest kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal tabasid Euroopat üleujutused, tulekahjud, maavärinad. praegune süsteem on vabatahtlik, Euroopa koordineerib liikmesriikide äh, Ähm, äh, tuge ja äh, abi. uus süsteem aitab liikmesriik äh, kiiremini ja tõhusamalt tegutsema ning kasutab tõhusamalt ära, aitab kasutada tõhusamalt ära tsiviilkaitsevõimalusi. ning tehakse kõik selleks, et toetada liikmesriike, kellel ei ole piisavalt vahendeid, et katastroofidele Eh, reageerida, näiteks võimaldatakse eh, eh, lennukite, tuletõrjelennukite kasutamist ning muid selliseid vahendeid. tänan raportööri hea töö eest ja nüüd saab vastamiseks sõna volinik Stiljanidis ja siis proua Gardiini. kallis president, kallid kolleegid, kui see algatus äh, päevavalgust nägi kaks aastat tagasi, siis paljud liikmesriigid äh, näitasid ennast väga tõrksatena. ma teadsin, et äh, suuremad pädevused on olulised, teadsime, et äh, rohkem finantsvahendeid on oluline ning teadsime ka seda, et katastroofi lahendusmehhanismi väljatöötamine on oluline, kuid äh, minu ja nagu nägin ka teie jaoks, kõige olulisem see, mida oleme saavutanud EU-ga. Eh, e me muudame Euroopa solidaarsemaks ja tõhusamaks ning eh, samuti ka efektiivsemaks ja eh, lähemal asuvaks kodanikele. see on kõige olulisem ning eriti just praegusel ajahetkel, mil meie ühine Euroopa projekt äh, on rünnaku all väga mitme külje pealt, eelkõige võttes arvesse, et äh, peagi saabuvad äh, uued Euroopa Parlamendi valimised ning peame üles ehitama Euroopa, mis kaitseks ja mis päästaks elusid ning see on suur saavutus, nii et suur aitäh teile veel kord selle eest, kuid minu soovitus seoses äh, paljude kogemustega tahaksin öelda, et see on esimene suur samm, peame jätkama, et äh, kaasajastada Euroopa tsiviilkaitsemehhanism teistesse valdkondadesse, muuhulgas ka meditsiinivaldkonda. see on järgmine suur samm edasi. suur aitäh, volinik ja nüüd saab sõna proua Gardini, raportöör, suur aitäh kuulasin tõesti väga suure heameelega kõigi sõnavõtte. see näitab, et on tõesti olemas äh, soov äh, koostööd teha fraktsioonide vahel, saadikute vahel ning äh, mõtlesin ka selle peale, kui palju olime edasi liikunud eelmise parlamendi koosseisu ajal juba hakati rääkima ennetusest, mis äh, praegusel hetkel on juba lahutamatu osa meie tsiviilkaitsest. Äh, ma olen seega väga optimistlik, tahtsin tänada ka volinikku, kes äh, rääkis sellest, kui raske oli veenda mõningaid liikmesriike tegemist on ka võib-olla mingisuguse kultuurilise piinlikkusega abi vastu võtta. tahaksin meenutada kahjuks õppe tundi Jaapanis äh, pärast Fukushima äh, katastroofi, riik, mis oli kõige parema ettevalmistusega maailmas, ei olnud võimeline sellele katastroofile vastu astuma. häbi ei tohi tunda, Euroopa jälgib, Euroopa kaitseb, see on aina äh, tugevam, ähm, see on aina selgemini nähtav tänu komisjoni, Euroopa Parlamendi tööle ning ka nõukogu tööle on meil olemas selline instrument, mis muudab Euroopa turvalisemaks. mul on hea meel selle üle, et eh, üleminekuaeg eh, pandi paika, mis aitab valmistuda uueks süsteemiks kõigil liikmesriikidel, sest eh, <clears throat> sest äh, kõige eh, suuremad katastroofid toimuvad kahjuks just suve ajal metsatulekahjude näol. tahaksin tänada kõiki koostöö tegijaid ning eh, tahaksin väljendada eh, lugupidamist kõigi nende inimeste suhtes, kes töötavad meie kaitsmise nimel kes võitlevad tulekahjudes, nii palju on vabatahtlikke paljudes riikides, kes meie kaitseks tegutsevad, tsiviilkaitsel on mitmesuguseid erinevaid vorme ning eh, kõige eh, olulisem on siiski ühtsed soovid eh, ja see aitab üles kaitsta Euroopa, mis meile meeldib, mis on solidaarne, mis toetame, mis kaitseb, aitäh veel kord äh, kõigile ja töötame edasi selle nimel. suur aitäh, proua Gardini, arutelu on lõppenud ning äh, suur tänu kõigile, kes äh, selle töö teemaga tegelenud on. nüüd järgmisena päevakorras on Jüte Kutelandi raport pestitsiidi säästva kasutamise kohta ning Eh, teda ei ole täna siin, tema asemel saab sõna kolleeg Mil-, Mirjam Talli, palun. Grazie, president um,. Welcome, commissioner, welcome, colleagues suur tänu, juhataja, tere tulemast, volinik, tere tulemast, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada Juta Kutelandi tehtud töö eest, nagu te juba ütlesite, ei saanud äh, Kutte täna siia tulla. Äh, vabandust, Jüte ei saanud täna siia tulla, tahaksin tänada tema, äh, teda töö eest, mida ta on teinud koos variraportööridega. kallid kolleegid, intensiivne pestitsiidide kasutamine ei ole säästlik, ei ole jätkusuutlik, see on ohuks meie keskkonnale, ohuks meie rahva tervisele sellel võib olla tõsine kahjulik mõju põllumeestele, kes kasutavad neid tooteid ning ka meie tavakodanikele, kes avalikel aladel, parkides, kooliaedades võivad puutuda kokku selliste kemikaalidega. säästva kasutamise direktiiv aitab meil jõuda selleni, et me hakkame pestitsiide kasutama säästvalt. aga oluline on see, et liikmesriigid äh, ka ka rakendaksid õigusakte nagu kord ja kohus, seda praegu ei tehta. pestitsiide kasutatakse Euroopas üha rohkem alates tuhande üheksasaja üheksakümnendatest aastatest ja nii kummaline, kui see ka ei oleks, hoolimata sellest, et me oleme teadlikud selle kahjulikust mõjust, hoolimata sellest, et me teame, et põllumajandus on arenenud ning pestitsiide saab kasutada väiksemate doosidega, ei ole viimastel aastatel hakatud pesi-, pestitsiide vähem kasutama. mõningaid edusamme oli siiski märgata äh, kasutamisvarustumuste osas ja rakendussüsteemide osas, aga samas äh, alternatiivsete tehnoloogiate ja alternatiivsete variantide väljatöötamise vallas ei ole edusamme märgata ja ei ole ka piisavalt äh, selgeid eesmärke liikmesriikide tegevuskavades, kus oleksid konkreetsed kvantitatiivsed eesmärgid, suurem osa sellistest äh, strateegiatest on puudulikud ka selles osas, et ei ole paigas, kuidas eesmärke saavutatakse. meil on vaja ka integreeritud taime kahjurite kontrolli alla saamist me peame sellesse küsimusse suhtuma täie tõsidusega, sellepärast et Euroopa kodanikud tahavad, et meie sõltuvus pestitsiididest väheneks, et me saaksime selle valdkonna kontrolli alla. Euroopa põllumajandustootjad saavad kasutada tehnoloogiaid ja aineid, mis ei mõjuta negatiivselt nende enda tervist, keskkonda, nende põllumajandusmaad. Neil on õigus sellele, meil on vaja stiimuleid selleks, et põllumajandustootjad saaksid vahenda, vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, kvantiteete, koguseid ning kasutada turvalisi alternatiive. selleks peavad nii Euroopa Liit kui liikmesriigid aitama kaasa pestitsiidide säästva kasutamise soodustamisele, peame väsimatult töötlema, töötama selle nimel, et meil oleks mürgivaba keskkond ning meie ökosüsteem oleks kaetud kaitstud pestitsiidide laialdase kasutamise eest. meil on olemas töövahendid, me peame kandma hoolt selle eest, et liikmesriigid oleksid oma ülesannete kõrgusel selleks, et põllumajandustootjad, keskkond, rahvas saaks kasu säästvat, säästvatest alternatiividest pestitsiidide säästvat kasutamist käsitlev direktiiv on otsustava tähtsusega ning aitab tagada selle muutuse läbiviimise praktikas. tahaksin tänada hea koostöö eest variraportööridega ning Jüte Kutelandi nimel tahaksin tänada kõiki fraktsioone konstruktiivse lähenemise eest ning äh, toetuse eest. täna äh, saame parlamendiliikmetena saata selge sõnumi kõikidele liikmesriikidele, öelda, et meie seisame külg külje kõrval kõikide Euroopa kodanikega ning äh, võitleme selle eest, et liikmesriigid rohkem ette võtaksid ning aitaksid kaasa säästva kasutamise tagamisele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 pestitsiide kasutatakse liiga palju ning loomulikult peavad talunikudki andma oma panuse, et keskkonda kaitsta. siin dokumendis aga nimetatakse põllumajandust probleemi kõige peamiseks põhjuseks. me peame mõtlema ka teistele sektoritele. näiteks äh, kliimamuutus on kaasa toonud, äh, põhjust, põhjustanud uute kahjurite esile kerkimise, kes öö, öö, tüütavad meie talunikke. Nende vastu öö, tuleb võidelda, aga tuleb ka mõelda, kuidas neid öö, pestitsiide kasutatakse. me peame ju tagama, et meie toiduained on kõige puhtamad maailmas. ning kui me näeme meie öö, toiduainetes pestitsiidide jääke, siis tegelikult on need äh, kogused väga väikesed. järgmisena saab sõna volinik Andriukatis, äh, tervitan teda ja tänan siia tulemast. lugupeetud juhataja, suur tänu teile. tere, austatud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel olla täna siin täiskogu ees, et rääkida teiega pestitsiidid säästvat kasutamist käsitlevast direktiivist. tervitan teie algatusraportit, mis aitab kõvasti kaasa meie tööle selle tähtsa teemavaldkonnaga seoses. kõigepealt äh, toonitaksin, et mured on meil ühised, eesmärgid on meil ühised, me kõik tahame kaitsta rahva tervist, tah-, kaitsta keskkonda, kaitsta loomade tervist ning äh, kõik eurooplased on meiega päri. ka eurooplased tunnevad üha rohkem äh, huvi selle suhtes, kuidas me oma toitu toodame ning äh, nemadki soovivad, et äh, toidu tootmine toimiks to,, toimuks säästvalt. see on väga palju rahva suus ja mõtetes praegu. tuletaksin teile meelde, et Euroopa Liidus on meil kõikehõlmav taimekaitsevahendite kasutamise äh, pakett, aktiivaine, toimeaine, kõigepealt tuleb EFSA-s kinnitada tuleb taotleda luba ning äh, iga pestitsiidi puhul tuleb luba taotleda ka, ka liikmesriigi tasandil, see on väga põhjalik, kõikehõlmav äh, menetlus äh, selleks, et tagada, et pestitsiide kasutataks nii, et need oleksid inimestele, loomadele ning keskkonnale kahjutud, aga Euroopa kodanikud tahavad rohkemgi veel, nii nagu teiegi ütleksite, sellepärast töötasime välja pestitsiidi säästva kasutamise äh, direktiivi, millega nõutakse liikmesriikide tegevuskavased, kus oleksid kvantitatiivsed eesmärgid, sihid, meetmed, ajakava selleks, et pestitsiidide ohtu inimtervisele ning keskkonnale vähendada liikmesriikide tegevuskavasid hindab komisjon, on komisjon on äh, seda nüüd teinud ning äh, me oleme esitanud teile raporti selle kohta kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta pestitsiidide kasutamise kohta ning äh, meie järeldus oli, et äh, siiski äh, on märgatavalt liigutud äh, pestitsiidide säästva kasutamise suunas, aga on ka tõsiseid puudujääke. oma raportis toonitasime, et liikmesriigid peavad oma plaane parandama, nad peavad paika panema selged eesmärgid, mõõdetavad eesmärgid ning näitajad, mille kauda, kaudu oma strateegiat toetada, selleks et pikaajaliselt pestitsiidide kasutamine väheneks. integreeritud kahjuritõrje on väga oluline ning selles valdkonnas ei ole liikmesriikidel piisavalt selgeid eesmärke ning ka rakendus jätab soovida. on selge, et me peame midagi enamat ära tegema. kinnitan teile, et mina väsimatult nõuan, et liikmesriigid teeksid enam ning minu teenistus, minu töötajad kannavad selle eest samuti hoolt liikmesriikide tegevuskavade väljatöötamisega seoses kirjutasid minu töötajad kõikidele liikmesriikidele, nõudsid, et puudujäägid, mis nende tegevuskavades välja tulid, saaksid kõrvaldatud liik-, ja komisjon viis läbi ka auditeid liikmesriikides, et kontrollida, kas direktiivi nagu kord ja kohus ellu rakendatakse või mitte sellisel moel saame jagada häid tavasid liikmesriikide vahel ning kui liikmesriigid ei ole oma kohustusi direktiivist lähtuvalt täitnud, siis komisjon asub kaaluma võimalikke edasisi meetmeid lähtuvalt konkreetsetest tulemustest. mul on hea meel teile öelda, et eelmisel kuul hääletasid liikmesriigid äh, komisjoni rakendusdirektiivi poolt, mis puudutas äh, riskinäitajate ühtlustamist, seda ka seoses taimekaitsevahenditega. see rakendusmeede selle üle on järelevalveõigus nõukogul ja Euroopa Parlamendil, nimelt teil. suhtuge sellesse positiivselt, ma loodan, et need näitajad arvutatakse välja ning avaldatakse kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuks kaks näitajat, äh, mis äh, sellest äh, algatusest lähtuvalt välja töötatakse, ei ole mitte kogu protsess, vaid loodetavasti pika protsessi algus, millega me saame parema kontrolli alla taimekaitsevahendid Euroopas. integreeritud taime tõrje, taimekahjurite tõrje on meie lähenemisviisi alustalaks, liikmesriigid aga ei ole veel üldiseid põhimõtteid konkreetseteks mõõdetavateks suunisteks ümber töötanud. mul on hea meel teile teatada, et minu teenistus kujutab, korraldab ähm, workshopi maikuus just nimelt selle kohta, selles raportis, mille te koostasite, olete te viidanud ka, kui oluline on väikse